ja päevakorraga. esimene arutelu äh, härra Charles Kurensi äh, suuline küsimus ALDE fraktsiooni nimel. ja see puudutab arengumaade piiratud juurdepääsu teatud vaktsiinidele. härra Kuurens, teil on sõna kaheks ja pooleks minutiks la parole. Merci, monsieur le président. Dans... aitäh, härra president. selle küsimuse raames tahaksin ma rääkida sellest, et me võiksime peaksime lõpetama äh, lõpetame ära selle ebaõigluse et, et kaheksakümmend protsenti maailma elanikkonnast ei saa äh, ligipääsu gripi H1N1 vaktsiinile ja äh, vaktsiinidele üleüldse. see probleem ei ole midagi uut. tegelikult see küsimus kerkib üles igal aastal hooajalise gripiga, uuajalise gripiviirused esimest korda ilmuvad arengumaades ja seetõttu tööstusriikide laborid äh, hakkavad välja töötama uut äh, vaktsiini igal aastal ja neil on vaja selleks äh, viirustüvesid, mis on pärit reeglina arenguriikidest, kus esimesena ilmnevad uued gripitüübid. kui vaktsiinid on välja töötatud, siis piisab nende kogustest ainult selleks, et ka kaitsta äh, tööstusriikide äh, elanikkonda ja lõunapoolkera riikid e, jäävad kaitseta. ma küsin, et mida komisjon teeb selleks, et seda ebaõiglu-, selle ebaõiglusele lõppu teha, äh, e, see ei ole moraalselt, äh, seda ei ole moraalselt võimalik kaitsta, et et neid, nende riikide elanikkonnad ei saa kaitset. ja mida kavatseb komisjon teha see, selleks, et seda probleemi lahendada, sest komisjoni partnerlused, kuidas kasutatakse komisjoni partnerlusi nende riikidega, erasektorit ja muid asutusi selleks, et äh, arenguriikide inimesed saaksid äh, ligipääsu vaktsiinidele. maailma Tervishoiuorganisatsiooni äh, Äh, kas Maailma Tervishoiuorganisatsiooni praegune režiim on isegi takistuseks äh, vaktsiini andmiseks äh, nendele riikidele ja Euroopa Liit sel juhul võiks tõstatada arutelu selleks, et seda mm, tõke, neid tõkkeid kõrvaldada. kas komisjon teeb midagi selleks, et tagada arenguriikide tervishoiu infrastruktuuri taset Eh, mis on hädavajalik tingimus selleks, et eh, elanikkonnal oleks juurdepääs vaktsiinidele, aitäh. suur tänu, härra Kõõrns. järgmisena volinik Orban komisjoni nimel. domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc distinsului parlamentar. suur tänu, auväärsed saadikud, ma tahaksin tänada härra Kuurensit selle küsimuse eest. sest äh, sellele vastates saan ma öelda paar sõna gripipandeemia kohta ning tuua välja ka paar aspekti komisjoni tegevusest, leidmaks äh, lahendus arengumaade probleemidele. me oleme pandeemiale pidanud reageerima nii Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. tegemist on pandeemiaga, mida, millega tuleb tegeleda ülemaailmselt, kui me soovime kaitsta oma kodanikke ja näidata üles solidaarsust vähem arenenud riikide suhtes. ma mainisin seda, et see pandeemia mõjutab ka meid, kuna see levib väga kiiresti. ning varajase hoiatuse süsteem ja kiire reageerimine on hädavajalik. see puudutab siis tõhusat tegevust. mis nüüd solidaarsusest rääkides tuleb öelda, et Euroopa Liit on kõige suurem arenguabi andja. ja seetõttu peame me seisma õlg õla kõrval arenguriikidega ka selle uue ohu vastu. selleks, et probleemi lahendada, peab Euroopa Komisjon ja terve Euroopa Liit tarvitusele võtma kõik meetmed, et pidurdada H1N1 viirust, me oleme töötanud koos WHO, ähm, Maailmapanga ja teiste rahvusvaheliste institutsioonidega äh, andmaks, äh, äh, kogumaks infot ja aitamaks nõrgemaid, samuti oleme me kasutuse oleme, oleme me läbi rääkinud finantsinstitutsioonidega, eriti Maailmapangaga. nagu juba öeldud, maailm pole kunagi pandeemiaks nii hästi valmis olnud. Euroopa Komisjon mängib ka tulevikus olulist rolli nendes olulistes äh, süsteemides nende süsteemide eesmärgiks on tegeleda kõikide erinevate ohtudega. aga nüüd äh, vastus teie spetsiifilisele küsimusele. pandeemia puhul alustasime, algatasime me äh, arutelu WHO raames juba kaks aastat tagasi WHO tuli välja selle algatusega loomaks töögrupp. ning äh, sellel nädalal Genfis kuulatakse ära selle töögrupi esimesed soov-, Euroopa Liit mängib seal töögrupis olulist rolli. lõppsoovitusi, eh, soovitused, eh, soovitusi tutvustatakse jaanuari lõpus eh, WHO raames see võimaldab meil välja selgitada parima tasakaalu äh, teadus- ja arendustegevuse puhul uute ravimite väljatöötamisel, siin tuleb arvesse võtta ka intellektuaalomandi õiguseid, mis tegelikult ühelt poolt, mis tegelikult ju ka stimuleerib teadustegevust. aga teisalt äh, tuleb silmas pidada ka juurdepääsu teadustöö tulemustele. Euroopa Liidul on teatud reservatsioone selles osas, kuidas bioloogilisi materjale teha saadavaks teadustööle. igatahes tuleb, tuleb tagada kõige parem koostöö erinevate osapoolte vahel tagamaks, et instrumendid, millega me saame reageerida pandeemiale, oleks võimalikult kiiresti kättesaadavad. ilmselgelt selle uue gripiviiruse puhul algselt vaktsiini olemas ei olnud. siit tulenes ka tootmissuutlikkuse ja ennetuse küsimus mõningad riigid saavad endale lubada neid vaktsiine, paljud, mõned riigid on loonud ka reservid vaktsiinidele, mis ulatuvad kuni kümne protsendini potentsiaalsest vajadusest ja ettevõtted on arengumaadele lubanud kümme protsenti varudest müüa odavama hinnaga Euroopa Liit peab aitama arenguriike pandeemiavastases võitluses, aga see ei puuduta ainult äh, vaktsiine. kui vaktsiinid on juba saa-, kättesaadaval, tuleb astuda ka edasisi samme. seetõttu on vaja toetada üldisi tervishoiusüsteeme nendes riikides ja seda komisjon ja liikmesriigid juba mitmel moel teevadki. me aitame äh, kaasa erinevate projektide puhul anname eelarvelist abi nii ise kui läbi rahvusvaheliste organisatsioonide. aga iga riik kontrollib oma arengut ise ja iga riik peab täitma oma kohustusi, tagamaks, et rahvusvahelist abi kasutatakse võimalikult tõhusalt me äh, seetõttu kavatseme tähelepanelikult jälgida, kuidas haigus levib ning kuidas täidetakse oma kohustusi. kui me soovime pandeemia vastu võidelda, tuleb tagada, et tervishoiusüsteemid on paremini varustatud, leidmaks äh, üles äh, haigusjuhud, haiged patsiendid ja tõsisema kriisi puhul saab, saame me loomulikult anda ka humanitaarabi ning näidata üles paindlikkust nende fondide kasutamisel, mis on juba probleemsetele riikidele mõeldud. tõsise kriisi puhul mängivad olulist rolli vabaühendused ja suuremad institutsioonid. komisjon aga teab, et me saame usaldada neid institutsioone ja nende tõhusust. suur tänu, härra volinik, järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad ja sõna saab kõigepealt Rahvapartei nimel härra Mitchell, kellel on sõna täpselt kaheks minutiks, palun. härra president, suur tänu. gripiepideemia vältimatus on tõstnud ähm, uudiste esi, uudiste sekka just nimelt vaktsineerimise, see on olnud arengumaailmale pidev probleem, aga ja suuline küsimus, mis on täna hommikul siin esitatud, näitab, kui silmakirjalik ja kui ebavõrdne on olnud läänemaailm nõudes materjale arenguriikides, et oma kodanikke kaitsta ja siis on neil veel jultumus seesama vaktsiin, mille nad on välja töötanud nende materjalide aluses äh, vaesele maailmale. Äh, arengumaailma juurdepääsu tagamiseks vaktsiinidele tuleb luua selline süsteem, kus kõige vaesemad inimesed, kes äh, on täiesti valimatult alati selliste haiguste kõige esimesed ohvrid, äh, mis äh, aitaks siis väldida seda, et meie võtame enes-, iseenesestmõistetavalt seda, et meid vaktsineeritakse ja teised abi ei saa, tuberkuloos on siin üks hea näide, areng, kus meie Euroopas oleme ja läänemaailmas sellest haigusest peaaegu lah-, lahti saanud ja ei ole tuberkuloos tänu vaktsineerimisele enam selline oht, nagu ta oli varem. arengumaades aga kakskümmend kuus protsenti surmadest on täiesti välditavad. tegemist on ähm, äärmiselt äh, nakkava õhu kaudu leviva mm, äh, haigusega, mis just nimelt siis äh, slammides kõige rohkem levivad ja me teame, et ähm, Sahara aluses Aafrikas, kus AIDSi viirus levib samuti väga kiiresti, haigestutakse väga kiiresti tuberkuloosi, nii et me peame oma programmidega kuidagi olukorda üritama päästa. immu-, ähm, vaktsineerimise edulooks vaadake näiteks rõugete äh, ka toimuvat Aafrikas, sellepärast et tänu äh, vaktsineerimisprogrammidele on see üheksakümnest protsendist äh, oluliselt allapoole tulnud. see on selge, et vaktsineerimine toimib ja meil on vastutus nende inimese eest kanda, kes äh, kannatavad selle all, et neid vaktsiine neil ei ole. ja meie siin kojas peame pidevalt survet alal hoidma, et kõige vaesemad ja kõige vaesematest vaesemad saaksid ähm, juurdepääsu haigetele ja veel härra president, tehke midagi nende liftidega, need liftid jäävad kogu aeg kinni ja ma ei jõua kohale, kõik kogu aeg kaeblevad, tehke lõpuks midagi nende liftidega. härra Mitchell, ütleb härra president. mis puudutab teie protseduurilist küsimust, siis äh, võib-olla teile midagi juhatuse, parlamendi äh, juhatuse öeldust. ma rääkisin sellest samast asjast ja võib-olla ma siin äh, avalikustan saladusi, kuid äh, jah, ma rääkisin sellest samast asjast, sellepärast et mitte ainult Strasbourgis ei juhtu see, vaid ka Brüsselis, tõsi, võimatu oli ühest kohast teise jõuda, selles labürindis üldse kuhugi jõuda, sest et liftid lihtsalt ei sõitnud korruste vahel nii et ma tõesti loodan, et keegi kuulab teie sõnumit ja see jõuab äh, ju, parlamendi juhatusest siis meie teenistustesse, nii et äh, liftid meil tõesti ka hakkaksid sõitma, kuid nüüd sõna härra Cashmanile, kes võtab sõna sotsialistide ja demokraatide nimel. Teil on kaks minutit suur tänu, härra president, ma tahaksin tuua teid nüüd liftide juurest jälle vaktsiinide juurde, mis surma aitavad vältida, sellele peaksime me ikkagi keskenduma, muidugi me toetame äh, kõike seda, mis on öeldud äh, gripiviiruse H1N1 osas ja härra volinik, äh, ma vaataksin laiemalt, on vaktsiine, mis täiesti toimivad, näiteks kopsupõletikku, meningiiti põhjustav äh, viirus on suhteliselt vähe tuntud küll, kuid vähe tuntud sellepärast, et vaktsiin on aidanud meid selle eest kaitsta. kuid ähm, arenguriikides tabab ta just nimelt alla viieaastaseid lapsi, sureb sellesse kaks miljonit last aastas, nii et siin võivad olla lahendused väga selged, võib-olla teid huvitada. huvitab see, et komisjon ja liikmesriigid on juba teinud lubadusi seoses vaktsineerimise toetamisega äh, vaesemates riikides, äh, andes siis äh, vahendeid selleks rahvusvahelisel tasandil ja võtnud endale turukohustusi, sellest kõigest ei ole rääkinud. kuid me peame tegema enam selleks, et prioriteer-, prioritiseerida sellised viirused, mis toovad kaasa tõsiseid haigusi ja panema need kokku meie arengueesmärgidega pneumokoki ähm, näide on siin suurepärane võimalus meile, Äh, näidata üles äh, ettevõtlikkust ja riigid saavad ennast kaitsta selle surmava haiguse eest, kuid seitsekümmend kaks riiki, kes on abikõlbulikud EMCI äh, vahenditele, ainult kakskümmend viis sellest on seda teinud. ma tuletaksin kojale meelde, et juurdepääsu laiendamine vaktsiinidele on üks lahutamatu osa mil-, aastatuhande eesmärgist number neli, nimelt laste surevuse kolmandiku võrraline vähendamine aastaks öö, kaks tuhat kolmkümmend, meil tuleb, kaks tuhat viiskümmend, vabandust, me peame andma vahendid nendele riikidele, kellel on seda kõige rohkem vaja ja lihtsalt sellega me hoiaksime kok-, hoiaksime elus sajad miljonid lapsed me peame mõtlema ka sellistele asjadele nagu ravimipatendid, me oleme selles osas saatnud ka märgukirja laiali ja paluksime kõikide kolleegide toetust. kuid nüüd üheks minutiks äh, annab sõna härra president äh, liberaalide fraktsiooni nimel proua Riisile aitäh, härra president. sel nädalal me te oleme teada saanud, et enamus meie äh, riikidest hakkavad esimest korda vaktsineerima gripi vastu seagripi vastu, aga selle vaktsiinidele ligipääsu alal on meil vähe edusamme arengumaades. miljonid äh, ini-, lapsed ja täiskasvanud surevad nendes riikides äh, erinevate patoloogiate tõttu, mida, millest just rääkis härra Mitchell. ma ei ütle, et lahendus on lihtne, äh, aga ligipääs vaktsiinidele ei ole võrreldav üldse, üldise ligipääsuga äh, ravimitele. töötajaid on vähe ja oluline on tagada ka äh, korralikud hoiutingimused ja äh, igal aastal on kolm miljonit doosi, kolm miljonit doosi üksnes ja meil on vaja ülemaailmset strateegiat äh, ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja, Euroopa Liit peab toetama WHO üleskutset, et tagataks vaktsiinidele ligipääs, eriti just suure suremusega riikides ning me peame edendama era- ja avaliku sektori partnerlust selleks, et võidelda tõhusalt selle puudujäägi vastu maailmas. aitäh, proua Riis. ja kuue NGL-i fraktsiooni nimel saab pooleteiseks minutiks sõna proua Matias. aitäh, härra president, aitäh. lugupeetud äh, kolleegid, ma tahaks äh, rõhutada, kui oluline küsimus see on. see on küsimus, mis on tõesti elementaarse õigluse küsimus meil on tegemist pandeemiaga ja lõuna poolkera riigid kannatavad selle probleemi all kõige rohkem ja ka viiruse leviku äh, all kannatavad nad kõige rohkem. ning äh, täiesti jahmatav on see, kui rahulikult me vaatame, kui miljonid inimesed äh, surevad pandeemiatesse, mis meil on juba välja juuritud või mida on võimalik ravida. Denge, kui näiteks denge, palavik, malaaria, see on täiesti lõputu nimekiri ning lõunapoolkera riikides ei ole inimestel võimalik kaitsta end äh, viiruse uute formide, vormide eest, aga hoolimata sellest meil ei ole tõhusat vastust sellele probleemi lahendamiseks. ma lisaks veel üht-teist. me ei tohi seda probleemi lihtsalt äh, näha äriprobleemina, vaid tegemist on avaliku terviseprobleemiga üle maailm, kogu maailmas ning me peame aitama teiste piirkondade inimesi. ma sooviks teada, et kas me ootame lihtsalt seda, et laovarud, mis meil on vaktsiinide osas, täielikult ammendataks ja et me alles siis hakkame vaktsiine juurde tootma teiste riikide jaoks. väga vajalik on eh, luua piisavad vaktsiinivarud ka lõunapoolkera riikide jaoks. ma pean küsima nõukogult ja komisjonilt, et kas nad tõesti on võimelised lihtsalt ootama ja vaatama, et kuidas pandeemia levib lõunapoolkera riikides. aitäh, proua Mattias! ja nüüd võtavad sõna äh, oma nimel kõnelejad ja Guerreiro Salom saab sõna pooleteiseks minutiks. aitäh, mul on väga hea meel teile esimest korda äh, sõna anda, sest et ähm, tegemist on minu pikaaegse sõnaga, sõbraga. aitäh, mul on suur au töötada selles äh, institutsioonis, kus te olete praegu asepresidendiks. teema, mida me praegu käsitleme, on väga oluline. oluline on toetada arenguriike H1N1 gripiepideemia puhul aga lisaks sellele sooviks ma viidata, et äh, haigused tabavad äh, arenguriike ja tööstusriike väga erineval määral. arenenud riikides on pari-, paljud haigused juba mm, välja juuritud, aga ikka veel äh, nõuavad need haigused arenguriikides miljoneid ohvreid Neil riikidel on kohustused äh, tagada oma kodanike tervist, aga neil ei ole vahendeid. me räägime siin AIDS-ist, tuberkuloosist, malaariast ja teistest nakkushaigustest ja selleks, et me saaksime mm, nende haiguste vastu võidelda, on meil vaja vaktsiine, mida meil täna veel ei ole ja mida need riigid ka ei suudaks osta. ma kutsun üles, et komisjon teeks seda, mida, millest volinik juba rääkis, et äh, loodaks ühendusi ja et äh, doonorite konverents, et äh, liikmesri-, et arenguriigid saaksid geneerilisi rame-, ravimeid mõistlike hinnaga. jah, härra Guerreiro? mul ei ole spontaanseid sõnasoove ja sellepärast annaks ma kohe sõna volinik Orbanile selle arutelu lõpetamiseks. härra Orban, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president. ma sooviksin välja tuua veel paar aspekti lisaks oma esialgsele sõnavõtule. Euroopa Komisjon toetab pidevalt rahaliselt tervishoiuprogramme paljudes arenguriikides läbi spetsiifiliste projektide ja programmide toetamise ja eelarvelise abi oma partneritega otsustame me koos, kuidas meie instrumendid saavad kõige paremini panustada pandeemiavastasesse võitlusesse. ma tahaksin rõhutada veel ühte asja, mida ma ennem juba mainisin, Euroopa Komisjonil endal tehnilisi finantsinstrumente vaktsiinide ostmiseks nendele riikidele ei ole, aga läbi koostöö Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga ja läbi ja ja teiste osapooltega. saame me ette valmistada vajaliku reageerimistaseme. suur tänu, härra volinik. sellega oleme ühele poole saanud vaktsiini aruteluga ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt komisjoni avaldus finants- ja majandusolukorra kohta Moldovas jällegi volinik Orban